piirkonnas. me peame hoidma suhtluskanalid avatuna. Iisrael on Euroopa Liidu oluline partner, meie kolleegid siin kojas on korduvalt öelnud, kui oluline on kõikehõlmav lahendus Lähis-Idas, et lõpetataks konfliktid ja toetataks stabiilsust selles piirkonnas. selle meetmete hulka kuulub ka turvaline äh, Iisraeli riik, Euroopa Liit peab olema aus tasakaalustatud vahendaja Iisraeli ja Palestiina vahel alaline rahu saab põhineda ainult sellel, et kumbki pool, mõlemad pooled ütlevad lahti vägivallast, peab lähtuma õiguslikest äh, aspektidest. kaks riiki, Iisrael ja Palestiina, saaksid siis elada rahvusvaheliselt tunnustatud piiride sees sõbralikult kõrvuti Iisraeli on mainitud korduvalt ÜRO Inimõiguste Nõukogus ning see ei ole õige. Iisrael ei peaks olema ainuke riik, mida koheldakse erinevalt teistest riikidest, seda tuleks korrigeerida, sest Euroopa Liit ju rahastab seda mitmepoolset süsteemi. me peame olema ausad vahendajad ja toetama ka Iisraeli, mis on ainuke demokraatia selles piirkonnas. aitäh, järgmisena kolleeg Arena sotsiaaldemokraatide suur tänu, julgeolekunõukogu kinnitab, et asunduste loomine kuuekümne seitsmendast aastast okupeeritud äh, territooriumile ei ole õigusega kooskõlas äh, ja on samuti oluline kahe, takistus kahe riigi öö, äh, taastamisele või kahe riigi lahendusele ja rahu taastamisele, see on esimeses lõigus vastavas resolutsioonis. Cisjordaania, Lääne-Kallas ja Ida-Jeruusalemm, Jeruusalemm ei ole Iisraeli osad, punkt kuusteist Euroopa Kohtu otsusest ja ma võin veel tuua suure hulga äh, näiteid rahvusvahelisest õigusest, mis kinnitavad, et äh, asundused on ebaseaduslikud. selle kontekstis on seitsmeteistkümnenda oktoob-, novembri avaldus äh, minister Pompeolt äh, provokatsioon. ma tänan proua Mogherinit selle eest, et tema on töötanud rahvus, vahelise õigusega kooskõlas, arvestades piire ja ka Euroopa Liidu õigust kaheteistkümnendal novembril meenutas Euroopa Kohus seda, et Euroopa Liit peab tagama oma tarbijatele eh, toodete märgistuse, eh, mis on korrektne ja toob välja, millised tooted on Iisraelist, Palestiinast või kolooniatest. meie peame eh, tegutsema kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja Euroopa Liidu õigusega, see on meie kohus ja vastutus aitäh, järgmisena kolleeg Nart Renew fraktsioonist. aitäh, proua president. rahvusvahelistes suhetes on oluline mitte sõjaline, vaid majanduslik võim. seetõttu peaks Euroopa Liit olema Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamises võtmepartner. aga Iisrael rikub süstemaatiliselt rahvusvahelisi leppeid ja Genfi konventsiooni ning ka Euroopa Liiduga sõlmitud lepinguid, mis peavad põhinema inimõiguste austamisel. minu küsimus, millal me hakkame nõudma, et Iisrael täidab selle nõudmise? ning sellest ei piisa, USA lihtsalt ignoreerib meid, kui rikutakse Oslo lepinguid. Nad ei austa meid ega iseennast. pool sajandit okupatsiooni on vastuvõetamatu. liikumegem edasi faktipõhiselt. aitäh, järgmine kõneleja on kolleeg Saturi Roheliste nimel. suur tänu, proua president et äh, proua kõrge esindaja äh, olukorras, kus USA äh, kujundab rahvusvahelist õigust ümber, ma tervitan Euroopa Liidu mõistlikkust. Euroopa Liidu kohus on taas kord rõhutanud oma seisukohta, et tuleb teha vahet Iisraeli ja okupeeritud piirkondade vahel. tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendast aastast ja siin me ei arvesta siin ida äh, Jeruusalemma äh, on sinna kolinud äh, üle kuuesaja tuhande kolonisaatori, aga on aeg tegutseda, on aeg panustada öö, äh, rahu loomisse. Euroopa Liit on äh, korduvalt kinnitanud äh, üle õiguse kohalduvuse, jääb ainult seda õigust täita. komisjon peab tagama selle, et täidetakse toodete märgistamisnõuded, nõukogu peaks olema julgem ja tagama rahvusvahelise õiguse järgimise suur tänu. <clears throat> järgmisena saab sõna kolleeg Litsi ID fraktsioonist. suur tänu, juhataja, austatud kõrge esindaja USA peasekretär, riigisekretäri väidetel Iisraeli asundused ei ole ebaseaduslikud, samas Luksemburgi kohus on öelnud, et Iisrael peab oma tooteid õigesti märgistama ja märgistama need tooted, mis on pärit asundustest ehk niinimetatud okupeeritud aladelt. miks on USA-l sellised erihuvid nende riiulid on selged. me teame näiteks äh, Iraani rolli. Euroopa Liit keskendub äh, äh, Iisraeli küsimusele, aga peaks tegelikult keskenduma hoopis islami terrorismile, kõigele sellele, mis toimub. ja tõesti, kätte on jõudnud aeg vaadata ka, mis toimub Euroopas. aitäh. nüüd saab sõna kolleeg Vondra, ECR fraktsiooni nimel. aitäh, proua juhataja, ma usun, et asunduste küsimus on osa laiemast raamistikust äh, läbirääkimistel Iisraeli ja Palestiina vahel ja mm, kindlasti on vaja edendada rahu. Iisrael on Euroopa Liidu jaoks julgeolekuvaldkonnas, majandusvaldkonnas väga oluline partner. me jagame ühiseid väärtusi. me vajame Iisraeli ja Iisrael vajab meid. Euroopa Liit peab jääma ehm, asjakohaseks, ehm, ehm, jääma ausaks, tasakaalustatud vahendajaks Iisraeli ja Palestiina vahel ja ei tohi kuidagi oma seisukohta õõnestada, äh, asja vääriti koheldes. rahu Iisraeli ja Palestiina vahel on võimalik ainult sellisel juhul, kui palestiinlased äh, kuuluvad ühe legitiimse juhtimise alla ja Euroopa ei peaks olema mitte ainult maksja, vaid ka tegija ja tuleb kasutada kõiki hoobasid äh, selleks, et lõpetada Palestiina ametivõimude süstemaatilised äh, ülesässitamised ja tuleb äh, teha äh, koostööd, et lahendada Iisraeli-Palestiina konflikt. ma palun veel kord kõigil kõneajast kinni pidada. ja järgmisena saab sõna kolleeg Anderson kuue fraktsiooni nimel. kolleegid ähm, mul on väga hea meel olla täna siin, osaleda tänasel arutelul, sest meil on Euroopa Kohtu otsus, mis räägib eh, toodete märgistamisest, eh, toodete märgistamisest, mis on pärit eh, asundustest, aga see ei lähe piisavalt kaugele. ÜRO eriraportöör härra Lenküš ütles, et igasugused kaubanduslikud suhted asundustega äh, annavad majandusliku stiimuli, et äh, tegevus äh, jätkuks. et äh, me pakume neile seal majanduslikku võimalusi, et halbu tegusid teha tuleks keelustada import ebaseaduslikest asundustest. Iiri valitsus kaalus seda, aga see blokeeriti. väga oluline on kahe riigi lahendus, aga ehm, kõrvale on jäetud üks nendest riikidest, Palestiina ja ehm, Trumpi administratsiooni poolt on ehm, kasutusele võetud väga ohtlik poliitika kõnelejad katkestatakse, kõneleja arvab, et tal on poolteist minutit, aga mitte. nii et Teil oli siiski ainult üks minut kõneaega, mitte poolteist minutit kõneaega, kõnelejad katkestatakse. järgmisena saab sõna kolleeg asepresident Castaldo. suur tänu, austatud president see võib-olla ei olnud eh, ootamatu käik eh, Mike Pompeo poolt eh, tunnustada asundusi läänekaldal, väita, et need ei ole peas, ebaseaduslikud vastavalt rahvusvahelisele õigusele. see on USA administratsiooni selge otsus, selline kategooriline otsus, mis puhuvad konflikti leegid veelgi suuremini põlema ja kui USA loobub vastutusest sellisel viisil ja, ja käitub e, selliselt mitte vastutustundlikult, siis see tähendab seda enam, et Euroopa Liit peab e, siin mängu astuma, edendama läbirääkimisi, et saavutada rahu, see on tõesti prioriteetne küsimus, me peame leidma jätkusuutliku lahenduse, tegemist on tõepoolest konfliktiga, millest tulenevad paljud teised konfliktid kogu piirkonnas, kus on väga stabiilsust ja rahu vaja. nii et soovin edu ähm, asepresidendile ja, ja loodan, et järgmine asepresident ähm, jätkab tehtud tööd ja tööt-, töötatakse välja teekaart, mis annab uue lootuse kogu piirkonnale ja aitab äh, sillutada teed äh, lahenduse leidmiseks. Äh, me peame loomulikult kohtuotsusest kinni pidama, kõnelejad jällegi katkestatakse, edasi saab sõna Rahvapartei nimel kolleeg Mandl. aitäh, president, austatud kolleegid Eh, siin on poliitiline aspekt, moraalne aspekt, Euroopa Liidu rolli küsimus ja Euroopa Liidu seisukoha küsimus. moraalne aspekt minu arvates seisneb selles, et me räägime eh, ainult ainsast juudi riigist siin planeedil. räägime juudi rahva iidsest kodust, mis on juudi rahva koduks olnud mitte ainult aastakümneid, aastasadu, vaid tuhandeid aastaid. kes oleme meie siin Euroopa Parlamendis, et eh, Äh, mõista hukka need juudid, kes seal asundustes elavad ja asunduste isoleerimine kõikidest muudest territooriumitest pigem rikub rahuprotsessi, kui toetab seda. Äh, see on väga mitmetahuline küsimus, Euroopa Liidu roll rahuprotsessis äh, peab olema ausa vahendaja roll, mis rõhutab seda, et julgeolek on see, mida Iisraelil on vaja julgeolekut on vaja ja seetõttu on oluline, et Iisrael ehm, saab eh, kontrollida neid eh, alasid, kus julgeolekuoht tuleb, senikaua, kuni nendes piirkondades ei ole julgeolek tagatud, on kontrolli säilitamine vajalik ja Euroopa Liit peab olema siin aus vahendaja. me peame rohkem kui äh, kunagi varem seisma Iisraeli kõrval, kuna Iisrael on ainus äh, demokraatia õigusriik piirkonnas. aitäh proua Mogherinile tehtud töö eest ja äh, loodetavasti teie mantlipärija jätkab alustatud tööd. aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Insiir sotsiaaldemokraatide nimel suur tänu, proua president. kaks demokraatlikku riiki kõrvuti elamas, Iisrael ja Palestiina on ju meie eesmärk aga selle eelduseks on see, et mõlemad pooled äh, ühiseid meetmeid ja rahvusvahelist õigust äh, respekteerivad. praegusel hetkel äh, olukord selline ei ole ja teatud osapoolte tegevus, näiteks USA tegevus veelgi süvendab pingeid, näiteks suursaatkonna üleviimine või asunduste seaduslikkuse kinnitamine. kahe tuhande kaheteistkümnendal äh, aastal on tegelikult lahendus juba äh, leitud äh, ja seda tuleb järgida, okupatsioon ei saa olla lahendus. mina tahaksin, et Euroopa Liit teeks ära rohkem, me räägime okupeeritud Äh, territooriumitest, me räägime koloniseerimisest, äh, toodetest, aga samas ka humanitaarabi. Äh, alates aastast kaks tuhat neliteist on seal kohapeal asut-, ehitised, mille eest on maksnud Euroopa Liidu maksumaksja ja mille Iisraeli armee on hävitanud. küsimus on lihtne, mida komisjon teeb selleks, et see ei jätkuks ja mida komisjon teeb selleks, et saada hüvitist kõige selle eest? Kariņu csoportból. suur tänu, järgmisena saab sõna Uueneva Euroopa fraktsioonist härra Krosseli. aitäh. pärast seda, kui president Trump otsustas viia saatkonna äh, Jeruusalemmi ning äh, rääkis niimoodi asundustest, on la-, lõpplahendus endiselt eem-, kaugemale lükatud. selge on see, et äh, ei soovitagi mingisugust äh, pikaajalist lahendust, lepitakse pigem status quo'ga. Euroopa Liit peab jääma kahe riigi lahenduse juurde. Iisrael peab lõpetama asendust, asunduste ehitamise Palestiinasse me peame nõudma kõikidelt pooltelt, et nad tuleks tagasi läbirääkimiste laua taha, et leida pikema perspektiivi lahendus. vaatamata viimastele sündmustele on tõsiasi see, et ainuke lahendus on saavutatav läbirääkimiste laua taga. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Dowding Roheliste fraktsioonist. kolleegid, aeg on kätte jõudnud, et Euroopa Liit äh, asuks tegutsema ausa vahendajana ja see tähendab seda, et äh, kinni tuleb pidada rahvusvahelisest õigusest. Euroopa Kohtu hiljutine lahend on väga oluline, asundustest pärit tooted tuleb vastavalt märgi, märgistada ja nüüd tuleb astuda konkreetseid samme, et kohtulahend ellu rakendada, see on esimene samm. edasi, Euroopa Liit peab kehtestama impordikeelu asunduste toodete puhul Euroopa Liitu. sarnaseid meetmeid on tarvitusele võetud Krimmi ja Põhja-Küprose puhul, miks mitte asunduste puhul seda teha. ÜRO peaks äh, avaldama äh, andmebaasi ettevõtetest, äh, kes tegutsevad asundustes ja saavad seal kasvust kasu. me peame saatma sõnumi maailma kõik sammud selleks, et legitimeerida annekteerimine ja äh, sammud, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega, saavad selge tagasilöögi. ja lõpetuseks palun kõrgelt esindajalt teada saada tema järeltulijaid, milliseid konkreetseid samme kavatseb Euroopa Liit astuda selleks, et rahvusvahelisest õigusest peetaks kinni Lähis-Ida rahuprotsessis. aitäh! järgmisena saab sõna härra Zahra Teel ECR-i fraktsioonist pean möönma, et äh, ma olen alati väga närviline, kui Euroopa äh, Parlamendis hakatakse arutama Iisraeli küsimust, sest harva äh, tullakse välja millegi objektiivse ja tasakaalustatuga. tuleb mõelda selle peale, mis on oluline Euroopa jaoks ja ähm, mis tooks kasu Euroopa kodanikele me peame vaat-, peaksime vaatama kaarti ja saama aru, et Iisrael on väga oluline regionaalne partner, võib-olla ka ilmselt kõige olulisem partner piirkonnas, julgeoleku valdkonnas. me peame aktsepteerima seda, et Iisrael on parlamentaarne demokraatia, mis tugineb õigusriigil nii et põhimõtteliselt on ta nagu Euroopa riik, kuigi ta ei asu Euroopa mandril. ehk me peaksime näitama üles solidaarsust selle riigi suhtes, eriti antisemitismi kasvu valguses paljudes riikides ja ei tohi õõnestada Iisraeli positsiooni, mis veelgi tugevdab antisemitismi, ehk ma kutsun Euroopa Liidut üles ettevaatusele ja, ja sellele, et me oleme solidaarsed äh, Iisraeli suhtes ja nüüd kolleeg Urban Crespo, palun, teil on üks minut kõneaega. Eh, aitäh, president. Euroopa Liit eh, ei saa ähm, toetada apartheidi. Eh, see, mis toimub, kujutab endast tohutut inimõiguste rikkumist Palestiina rahva suhtes. me oleme nii-öelda kaasaaitajad apartheidile. Euroopa Liit ei austa ka inimõiguste sätteid assotsiatsioonilepingus Iisraeliga, lihtsalt eh, pööratakse pea kõrvale, vaadatakse mujale ja eh, ei räägita eh, kuritegudest, mida on toime pandud palestiinlaste vastu, kuigi on läbi viidud kampaaniad, räägitud sellest, et Iisrael on korduvalt tegutsenud kuritegeliku inimõiguste rikkumisega, me peame selle selgelt välja ütlema ja, ja toetama kodanikuühiskonda, me peame tunnustama Palestiina rahvast ja okupatsiooni lõpetama, nõudma, et inimõigustest peetaks kinni. me peame need meetmed kohe tarvitusele võtma, me ei saa lihtsalt enam pead kõrvale pöörata, aitäh! Pau Alavanos. härra Nikolau Alavanos, poolteist minutit. USA on tunnustanud ebaseaduslikke asundusi. sellega püüab ta legitimeerida okupatsiooni ja anneksiooni Iisraeli poolt pas-, Palestiina maadel ja kui nimetada Jeruusalemma Iisraeli pealinnaks, siis see on väga ebaõiglane Palestiina äh, kodanikele, kes kannatavad väga. Euroopa Liidul on tõsine vastutus siinkohal. Äh, Euroopa Liit peab hoidma ohutut äh, distantsi ründaja ja ohvri vahel ei tohiks äh, toetada Iisraeli poliitikat äh, Jordani läänekaldal ja Gazas. Äh, meie aga teeme koostööd Iisraeliga majandusküsimustes ja kaitsesektoris meie sooviksime, et me tunnustaks äh, Ida-Jeruusalemma äh, Palestiina pealinnana, me nõuame äh, asunduste tagasitõmbamist ja poliitvangide vabastamist. neliteist Euroopa Liidu liikmesriiki tunnustavad Palestiinat ja minu riik on ka nende hulgas ja nende parlamentides seisukohti tuleb kuulda. järgmiseks proua Asimakopoulu, kaks minutit. suur tänu, härra president, proua kõrge esindaja. selles kojas tuleb öelda iseenesestmõistetavat, me ei ole pimedad kurdid ega tummad. me kuulsime kõrgelt esindajalt Äh, seda, milline on Euroopa Liidu poliitika, selles osas me oleme seda korduvalt ka varem kuulnud, ka eelmisel nädalal me kuulsime ka seda, mida ütlesid president Trump ja riigisekretär Pompeo. me ei ole ka pimedad, aastakümneid oleme näinud äh, Iisraeli tsiviilisikute vastu suunatud veriseid terrorirünnikuid. ma nägin seda ise, äh, kui Hamas äh, ründas äh, kibutsi, mis oli piirile lähedal, inimesed mõrvati nende kodudes. ma olen näinud seda Iisraeli külades Golani kõrgendiku äh, lähedal, kus kohalikku elanikkonda kasutatakse sageli inimkilbina äh, Hezbollah poolt sisse smugeldatud rakettide kasutamisel. on täiesti selge, et Iisraelil on põhjendatud julgeolekumured me ei ole ka teadmatuses sellest, et Euroopa Liit on minevikus korduvalt rõhutanud, kui oluline on äh, rahu ja stabiilsus selles piirkonnas. Iisrael on üks meie lähedasemaid liitlasi, me jagame ühiseid väärtusi. nüüd on meil vaja äh, ühist kahepoolset agendat öö, äh, Iisraeli ja Euroopa Liidu suhete tugevdamiseks on oluline, et uus komisjon siinkohal edasi liiguks. see ei tugevdaks mitte ainult rahu, rahu, vaid see ka tugevdaks Euroopa Liidu rolli ausa ja tasakaalustatud vahendajana. mina arvan, et parlament peab olema siinkohal äh, vastutustundlikud me ei tohiks sekkuda teiste riikide sisepoliitikasse, me ei ole ei tummad kurdid ega pimedad, aga mõnikord on vaikus kuldne. suur äh, tänu, vabandust, ma viitasin natukene äh, valesti kõnelejale äh,, aga läheme edasi, proua Eram, palun ma tervitaksin proua Morgenti-, Morgerini tasakaalustatud seisukohta Iisraeli ja Palestiina olukorra kohta ja ma meenutaksin sellele kojale ja kuulajatele, et Iisrael on ainuke demokraatlik riik Lähis-Idas ja võib-olla me peaksime pingutama natukene rohkem, et veenda ka teisi selle piirkonna riike tegeliku demokraatia, demokraatia teele pöörduma. ka rahu oleks nii kergem saavutada kui me räägime äh, rahu saavutamisest, siis see on Iisraeli ja Palestiina vaheliste läbirääkimiste küsimus, ühe poole sanktsioneerimine ei ole kunagi rahule kaasa aidanud. Iisrael on meie liitlane, sõber ja oluline kaubanduspartner. mis puudutab julgeolekut, äh, põllumajandust, terrorismivastast võitlust või isegi kliima Äh, soojenemise vastast võitlust, on Iisrael meile väga oluline, nii et me ei tohiks võõrandada endast oma sõpru äh, sellega, et me äh, pidevalt ütleme nende kohta midagi, mis ei võta arvesse keerukat ajalugu. Euroopa Liit peab olema aus ja tasakaalustatud vahendaja, see on ainukene viis, kuidas me saame jõuda rahu ja stabiilsuseni piirkonnas. suur tänu, härra Horwood, üks minut, palun. aitäh me arutame seda teemat paar päeva eh, pärast seda, kui eh, Iisraeli valitsus koos eh, on astunud Venezuela ja teiste selliste riikide ridadesse, keelustades Human Rights Watchi tegevuse riigis Äh, aga on selge, et president Trumpi tegevus kahjustab rahu väljavaateid, äh, riigisekretär Pompeo väide, et asundused ei ole vastuolus rahvusvahelise õigusega, on esiteks vale, aga teiseks ka toetab Netanyahu strateegiat, millega ta püüab äh, nii-öelda tuua mängu alternatiivseid fakte ja äh, kahjustada kahe riigi lahendust, mis on aastakümneid olnud kõigi osapoolte poolt heaks kiidetud ja on ainukene elujõuline lahendus. nii et me peame ühelt poolt eh, kaitsma Iisraeli õigusi riigina, aga ka tunnustama Palestiina õigusi riigina. Palestiina on täitnud riigiks saamise tingimused ja öö, eh, üllataval kombel jätkuvalt juhivad seda mõõdukate vaadetega inimesed. selle riigi tugevdamine on ka Iisraeli julgeoleku huvides, aga meie peame olema valmis kahe riigi lahendust toetama ja veelgi tugevamini kui seni. aitäh, härra Maagid, üks minut, palun. sõbrad, salam aleikum. minu sõnum Palestiina rahvale on see, et olge tugevad, ärge laske ennast äh, maha suruda. miljoneid inimesi on üles kasvanud äh, raudse eesriide taga pideva okupatsiooni all igapäevaste mõrvade kontekstis need inimesed ja nende toetajad vasakult või paremalt tiivalt teavad, kui õudne on okupatsioon. inimesed parlamendis, anname palestiinlastele seda, mida te ootaksite ise. lubadus, et Euroopa Liidus tehtud relvi ei kasutataks nende laste tapmiseks. täielik keeld igasugusele asunduste impordile Euroopa Liitu kui okupatsioon on ebaseaduslik, siis on ka äh, kaupade tootmine seal ebaseaduslik ja selle kasumi teenimine on kuritegu. Nelson Mandela sõnadega meie vabadus ei ole tee-, täiuslik, kui puudub Palestiina rahva vabadus. suur tänu, proua Michals, üks minut, palun. proua, härra president, proua Mogherini, jah, me oleme vist ühel meelel, et Pompeo ja Trumpi ähm, Netanyahu poliitika legitiseerimine, legitimiseerimine eh, trambib jalgade alla rahvusvahelise õiguse. Luksemburgi välisminister Aussedon eh, tegi ettepaneku hakata uuesti Palestiinat eh, tunnustama, et Ida-Jeruus-, nii et Ida-Jeruusalemm oleks pealinn, pealinn me peame aga jääma Oslo juurde, me ei suuda Oslot kaitsta, kui me hakkame eh, eraldi kohtlema Palestiinat ja eh, Iisraeli. meie Lähis-Ida eh, poliitika kukub läbi, kui me samal ajal teeme kokkuleppeid Liibüa ja Türgiga ning liikmesriigid samal ajal öö, toetavad selliseid režiime oma relva ekspert, ekspordiga. meil on vaja rahvusvahelist rahukonverentsi, et lõpuks leida vastused, aitäh. üks minut, härra Mikser, palun. kõrge esindaja, kallis Frederica, suur tänu suurepärase koostöö eest viimase viie aasta jooksul ja ka isikliku panuse eest õiglase ja äh, Eh, kestliku lahenduse leidmisel selle lõppematu konflikti käigus. suur tänu ka selle eest, et oled püüdnud säilitada eh, Euroopa Liidu ühtsust eh, rahuprotsessis. kahe riigi lahendus on ainuke õiglane viis konflikti lahendamiseks ja see on ka ainuke intellektuaalselt mõistetav lahendus, mis võtaks arvesse Iisraeli mõistetavaid Äh, julgeolekumuresid ja Palestiina soovi saavutada tõelise riigi staatus. me peame selle juurde jääma. asunduste loomine okupeeritud territooriumil takistab rahuprotsessi ja seetõttu peaksime meie olema väga selgelt sellele vastu. sama puudutab ka igasuguseid äh, julgustavaid sõnumeid äh, selle tegevuse jätkamiseks, nagu hiljuti USA poolt tuli ma ei toeta unilateraals-, unilateraalset tegevust, äh, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega, see ei ole mitte kellegi huvides. Äh, härra Pauhadias, üks minut. aitäh, president Äh, rahvusvahelise õiguse järgimine on kohustuslik kõikidel riikidele, sealhulgas Iisraelile. Iisrael ei saa siin olla erandiks, sellega me oleme kõik nõus. siiski proua Mogherini äh, paneb mind muretsema see, kuidas mõned konfliktiga seotud osapooled äh, kasutavad võimalust Iisraeli vastu seisukohti välja öelda, sellepärast et antisemitism on Euroopa Liidus kasvav probleem Äh, alles eelmisel aastal äh, nägime, et äh, Eurobaromeetri intervjueeritutest rohkem, peaaegu kaks kolmandikku eelmisel aastal läbi viidud uuringus rohkem kui kaks kolmandikku vastanutest ütlesid, et nad on saanud tunda rassistlikke kommentaare. antisemitism on tänapäeval jällegi meie jaoks probleemiks, seitsekümmend aastat pärast ajaloolisi sündmusi paljud juudid ei tunne ennast enam Euroopas kodus ja seetõttu peame meie üha enam tegema selleks, et leida lahendust. härra Kisil-Jürek, üks minut, palun. suur tänu, härra president, proua Mogherini, üks kord äh, jällegi äh, püüab USA valitsus legitimeerida, taaskord püüab USA valitsus legitimeerida Iisraeli tegevusi, mis ei ole õigustatud. me räägime siis asunduste loomise seaduspäraseks kuulutamist, pärast suursaatkonna liigutamist ja samuti Golani kõrgundikku puudutavaid väljaütlemisi. selles kontekstis jätkab Äh, Iisrael Palestiina kodanike õiguste rikkumist ja Euroopa Liit ei tohi siin jääda kõ-, ükskõikseks. me peame survestama Iisraeli, et nad lõpetaks asustamistegevuse ja et ta nõustaks teekaardiga, mille lõpus me võiksime jõuda kahe riigi lahenduseni. mina kutsun ka oma riiki öö, äh, üles Äh, Iisraeli tegevust hukka mõistma, koloniseerimine on sõjategevus. kolleeg Santos, üks minut, suur tänu, härra president, kõrge esindaja. see on teie viimane esinemine Euroopa Parlamendis ja ma kasutaksin hiljuti äh, avalikkuses kõlanud äh, sõnu äh,, kahe riigi lahendus on ainuke viis tagada ühelt poolt Palestiina äh, inimareng ja teiselt poolt Iisraeli rahva õigus rahule ja julgeolekule. igasugune muu seisukoht, näiteks USA katsed legitimeerida asustamistegevust ja äh, suursaatkonna üleviimine Jeruusalemma on rahvusvahelise õigusega vastuolus ja kahjustab Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamist. ja sellega viib meid kaugemale rahust Lähis-Idas. Euroopa Liit peab minema kaugemale sõnadest, me peame tegutsema, me peame leidma viisi Oslo lepingute ellurakendamiseks, äh, sama kehtib ka äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Julgeolekunõukogu resolutsiooni kohta. härra Villumsen, üks minut, palun. Iisra-. Iisraeli asundused äh, Palestiina territooriumil on selge rahvusvahelise õiguse rikkumine, aga mitte ainult see on ka takistuste loomine rahuprotsessile. me ei saa heaks kiita seda, et Trump ja Netanyahu jätkavad inimõiguste jalgade alla trampimist, on hädavajalik, et eurooplased kõik koos äh, kaitseks rahvusvahelist õigust, me peame kehtistama äh, keelu kõikide toodete impordile, mis tulevad okupeeritud territooriumitelt. Euroopa Liit Palestiina tunnustamine on samuti hädavajalik, et palestiinlased saaksid elada vabalt. kuule, Sanchez Amor, üks minut. aitäh. Ameerika Äh, välispoliitika on äh, muutunud mürgiseks. okupeeritud äh, alad muudeti seaduslikuks ning nii õõnestatakse ka Helsingi julgeolekusüsteemi. see läheb kaugemale Palestiina-Iisraeli konfliktist sellist okupatsiooni legitimiseerimist võib siis kasutada ka Krimmis, kui Türgi väed jäävad Põhja-Süüriasse, kas see on siis äkki nende oma? ja sama kehtib ka Lõuna-Osseetia kohta. konflikti ei saa muuta õiguslikuks tehinguks, seega härra Pompeo ei ole mitte rikkunud inimõigusi vaid tsiviliseeritud äh, rahvusvahelist õigust üldisemalt. aitäh, härra Majorino, üks minut. Grazie, president, grazie, Federica Mogherini. aitäh. härra president, aitäh, Federica, kõige selle eest, mida sa oled ära teinud, seda on olnud väga palju. me jälgime olukorda Iisraelis, Palestiinas murelikult meil on vaja nüüd selgelt hakata tegutsema, et jõuda tagasi teekaardi juurde, mille lõpus peaks asuma kahe riigi lahendus. me peame tegutsema kõhklematult. hädavajalik on, et me leiaksime lahenduse, mis äh, põhineb vastastikusel austusel, austusel rahvusvahelisele õiguse vastu, Iisrael peab, Iisraelil peab olema õigus turvaliselt elada turvaliste piiride sees ning palestiinlastel peab olema õigus elada selgete tunnustatud piiride sees iseseisvalt. hädavajalik on see, et me mõistame hukka kõik katsed teises suunas liikuda. Netanyahu asunduste öö, Äh, äh, nende lähenemine asundustele on väga kahjulik äh, ning see põhjustab mõttetuid pingeid piirkonnas ning ilmselgelt rikuvad, rikub see ka rahvusvahelist õigust. korre Vajon. aitäh. armas Federica, su mandaat hakkab, hakkab lõppema, suur tänu suurepärase töö eest. arutelu Iisraeli ja Palestiina olukorra üle toob jällegi välja selle vägivalla, mida, äh, mille me ju hukka mõistame. kolmkümmend viis inimest jällegi hukkus Gazas. rahuprotsess aga on peatunud äh, ning on muutunud mürgiseks ka tulenevalt USA ja president Trumpi tegevusest. viimane näide sellest on suhtumine ebaseaduslikesse asundustesse läänekaldal Euroopa kohus just äsja otsustas, et sealsed läänekalda juudi tooted peavad olema selgelt märgistatud. tooted, mida seal toodetakse, on ju vastuolus rahvusvahelise õigusega ning me peame siin tegutsema. me peame kiiresti tegutsema, et see Euroopa Kohtu otsus ellu rakendataks kui Iisrael asunduste poliitikat ei lõpeta, siis rahumeelset äh, lahendust sellele konfliktile leida ei saa. kolleeg Agius. aitäh. Iisraeli asundused okupeeritud Palestiinas on rahvusvahelise õiguse vastased. Euroopa Liidu lähenemine on olnud siin selge ning loodetavasti jääb samaks. Trumpi valitsuse otsus õõnestada rahvusvahelist õigust on oluline oht selle piirkonna julgeolekule. selleks, et leida rahumeelne kahe riigi lahendus, selle asemel, et leida kahe riigi lahendus, õõnestatakse veel olukorda edasi. ei saa olla mingisugust vabandust rahvusvahelise õiguse rikkumisele, seetõttu on meil vaja koheselt lõpetada asunduste rajamine tuleb keelata Euroopa Liidus Iisraeli asunduste toodete turustamine, muidu me anname veel kord, veel rohkem hapnikku sellele konfliktile juurde. samuti peame saavutama rahu Gaza tsoonis. inimeste, inimesed peavad saavutama turvatunde ning rahu tuleb saavutada iga hinna eest, aitäh! järgmisena vaba mikrofon härra Callahan. alustuseks tahaksin ma öelda, et ma austan Iisraeli õigust olemas olla, ennast kaitsta ning toetan ka Lähis-Ida rahu. aga nüüd ma külastasin hiljuti läänekallaste ning nägin ise, mida okupatsioon teeb ning kuidas see õõnestab Palestiina riiki, siis me peaks lõpetama illusiooni, et, et see, et Äh, illusioonid ning mõistma, et äh, see, kuidas Iisrael laiendab asundusi, lihtsalt lõhub äh, lahenduse võimalust. Palestiina riiki aeglaselt lammutatakse meie silmade ees. Jared Kushner, mm, USA ÜRO, ÜRO esindaja, teda ei nähta palestiinlaste poolt ausa vahendajana, Euroopa Liit peab selleks saama me toet-, peame toetama Iisraeli õigust olemas olla, samal ajal peame tagama, et kahe riigi lahendus oleks rahuprotsessi vundamendiks. mõned aastad tagasi Iiri parlamendis tuli välja seaduseelnõuga, millega keelatakse ebaseaduslike asunduste tooted. Euroopa Liit peaks tegelema sellega rohkem, mitte ainult Iisraeli või läänekalda ebaseaduslike toodetega, vaid tuleks vaadata tervet maailma härra Ossinovski. aitäh. president, proua volinik tuhande neljasaja üheksakümne teisel aastal, kui juudid Hispaaniast ja Portugalist välja löödi, kui neid põletati, siis nad leidsid varjupaiga Poolas jiidishis keeles äh, äh, äh, sõna Poola tähendab varjupaika, puhkepaika. siis aastaid hiljem saadeti nad jälle välja ning siis saabus aasta tuhat üheksasada nelikümmend üheksa, kui loodi Iisraeli riik, mina olin siis veel ülikoolis, mul oli üks juudist sõber, kes ütles, et palestiinlastel on eksklusiivne õigus sellele territooriumile, sest Abraham Äh, seda tulenevalt Abrahami lemmikpojast. ning see piiblist tulenev põhjendus kehtib ka praegu, kui ma kuulen praegu sõnu nagu apartheid või seda, et Iisrael äh, paneb toime kuritegusid, siis mina hoopis näen Iisraeli rahva kannatusi. palun pidage meeles, kuidas Palestiina terroristid neid kohtlevad. Euroopal on vaja värskete silmadega seda olukorda vaadata, aitäh, härra Wallace. teda ei tundu saalis olevat. proua Edstala. aitäh, Iisrael on väga ebastabiilses riigis nimega äh, Lähis-Ida. nii nagu seda ka saksa keeles nimetatakse, sest äh, Berliinist Tel Avivi viib lennuk kolme tunniga. me ei tohiks äh, kaotada silmist asjaolu, et Iisraeli ümbritsevad riigid, mis on tema vaenlased, äh, kes soovivad seda riiki lihtsalt maapinnalt pühkida, seetõttu on neil ka kõige kaasaegsem ja innovatiivsem julgeolekusüsteem. julgeolek on nende olemasolu aluseks, sest nad peavad kaitsma igapäevaselt oma riigi olemasolu Iisrael on ainuke demokraatlik riik selles piirkonnas ning ta väärib Euroopa Liidu täielikku toetust. Nad on meie partnerid ja ka Euroopa Liidu julgeoleku garantii. Euroopa Liit peab mängima olulist rolli ka tulevases Iisraeli ja Palestiina vahelises pro-, poliitilises protsessis ning me peame olema ausad ning tasakaalustatud vahendajad. proua Wood USA välisministri teade, et USA ei pea enam US äh,, Iisraeli asundusi okupeeritud Palestiina territooriumil ebaseaduslikuks, on kohutav. Trumpi valitsus on andnud endast parima, et destabiliseerida ning öö, äh, lõpetada kahe riigi lahendus, viidi saatkond Jeruusalemma, ei rahastata enam äh, Palestiina põgenike agentuuri ning tunnustati Iisraeli suveräänsust Golani kõrgendiku üle asundused on ebaseaduslikud, härra Trumpi sõnad ei muuda rahvusvahelist õigust, meie liit kiiresti kinnitas, et kõik asundused on ebaseaduslikud. ning see, need ohustavad kahe riigi lahendust ning võimalikku kestvat rahu. seega tuleb nad lõpetada. Palestiina esindajad on õigustatult hukka mõistnud selle otsuse, kuna see on oht maailma korrale ning see ohustab ka USA usaldusväärsust rahuprotsessis meie peame asunduste puhul jääma ühtseks, nad on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslikud, nad on takistuseks rahu saavutamisel ning nad ohustavad ka kahe riigi lahendust ning me õhutame Iisraeli valitsust lõpetama see kontraproduktiivne asunduste laiendamise poliitika. aitäh, härra Wallace, kas te olete nüüd valmis? aitäh, härra president. proua Mogherini Te olete kritiseerinud Iisraeli ebaseaduslikke asundusi aeg-ajalt ja täiesti õigustatult, aga Euroopa Liit on keeldunud otsustavalt tegutsema Iisraeli vastu. meil ei ole mingisugust kontrolli, kui USA lubab neil meelevaldselt tegutseda palestiinlaste vastu. Iisrael öö, on apartheidiriik kodumaal ning viib läbi genotsiidi Palestiinas. Te ütlete, et alati võib loota kahe riigi lahendusele, see aga on surnud. seda enam elustada ei saa. meil on vaja nüüd ühe riigi lahendust, kus palestiinlased ja israeliidid omavad täielikke demokraatlikke ja, ja inimõigusi samuti tuleb mõelda eh, sellele, et Palestiina põgenikud saaksid naasta oma kodumaale, muud lahendused enam ei toimi. see, mida USA Iisraeliga teeb, seda saab teha ainult seetõttu, et Euroopa Liit kannatab seda, aitäh. härra Tšuhutaru. aitäh, härra president. kahjuks see kohutav olukord on kestnud juba liiga kaua see, mis seal toimub, aga on kirjeldamatu, mina olen kiirabiarst ja ma näen, et poliitiliste mängude taga on inimesed, kes surevad ning kannatavad. on viimane aeg, et Euroopa Liit ja meie parlament tooks läbirääkimiste laua taha kõik pooled, et leitaks õiglane lahendus. liiga kaua on juba mööda läinud ning ma loodan, et uus Euroopa Komisjon leiab mõistliku lahenduse, et mida, et need koledused enam ei korduks. loodetavasti see olukord lahendatakse ja Euroopa Liit peaks olema just lahenduse pakkuja. suur tänu, see oli viimane kõneleja vaba mikrofoni voorus, nüüd saab sõna komisjoni asepresident, kõrge esindaja proua Mogherini. Uh... aitäh ma olen kindel, et et äh, uus komisjon, tulevane komisjon ja tulevane kõrge esindaja võtab teadmiseks tänase arutelu ja aitab kaasa sellele, et äh, säilitada liikmesriikide ühtsus, et säilitada meie tugev seisukoht äh, rahvusvahelisel areenil, toetades rahvusvahelist õigust ning ähm, tehes pidevat koostööd ja koordineerides tegevust äh, rahvusvaheliselt äh, ÜRO raames ja mujalgi. nii et ähm, olukorrast äh, ollakse teadlikud ja tuleb püüda leida tark ja realistlik tee, kuidas probleemid lahendada tuleb mõelda selle peale, milliseid algatusi on võimalik kasutusele võtta selleks, et toetada edasiliikumist, et äh, vältida seda, et halvim muutub pöördumatuks. Äh, on selliseid aegu, kus äh, teatud küsimustes on võimalik saavutada edasiminekuid just ühel konkreetsel ajaloolisel ajahetkel. ja on vaja kasutada mõistust, mõnikord ka selleks, et äh, halvim ei muutuks pöördumatuks. mul on jäänud mulje, ma olen seda korduvalt arutanud äh, inimestega piirkonnas, et äh, praegused ajad nõuavad meilt selle rolli kandmist. me peame tegema tööd, et selle nimel, et asjad ei läheks nii kaugele, et konflikti lahendamise ehm, võimalused ehm, ei jääks kunagi kättesaamatuks. Ehm, koostöö teiega on olnud muljetavaldav, tõesti on asunduste küsimus, me oleme teinud selle kallal tööd ja, ja kindlasti Euroopa institutsioonides jätkame eh, tööd selleks, et eh, lahendada Iisraeli-Palestiina konflikt ja Araabia konflikt samuti, aga, aga veelgi enam, Euroopa Liidul on ka roll selles, et kaitsta ja säilitada rahvusvahelist reeglitepõhist korda. keegi siin Hemicycle'is ütles, et, et asundused on jah, vaieldavad aga meil on vaja julgeolekut. tundub, et me liigume sellisesse kohta ja ma loodan, et Euroopa institutsioonid liiguvad selles suunas, et eh, mitte kunagi ei seataks eh, või ei, ei peetaks vaieldavaks rahvusvahelise õiguse kehtivust. nii et loodetavasti nii komisjon kui nõukogu kui teie aitate kaasa sellele, et ähm, ähm, ummikust üle saada, leida lahendus sellele konfliktile, aga rahvusvaheline õigus ei ole midagi, mis oleks nagu vaieldav, see on see, mida tuleb austada. ja kui juba väidetakse, et ähm, rahvusvaheline õigus eksib, siis sellisel seisukohal ei tohiks olla kohta Euroopas aitäh, proua Mogherini. arutelu on lõppenud ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Lähis-Ida piirkonnas, sealhulgas Iraanis, Iraagis ja Liibanonis. tuletan teile meelde, et on võimalik osaleda vaba mikrofoni voorus ja ka sinise kaardi küsimusi esitada, vastavaid taotlusi elektrooniliste süsteemide kaudu. sinise kaardi küsimused on lubatud alles pärast seda, kui fraktsioonide nimel esinejad on oma vooru lõpetanud. aga nüüd annan sõna komisjoni asepresidendile proua Mogherinile. aitäh, härra president Lähis-Ida, Bagdadi, Beiruti, Teherani tänavad ja teiste selle piirkonna ehm, linnade tänavad on ehm, tunnistanud mm, suuri demonstratsioone, ehm, sündmused arenevad, iga juhtum on erinev, aga siiski tundub, et on mingeid ühiseid näitajaid, käivitanud on poliitilised algatused, aga Ehm, siis on demonstratsioonid laienenud, on palutud eh, paremaid töövõimalusi, paremaid eh, ehm, korruptsioonivastaseid meetmeid, me mõõdame, mõistame hukka igasuguse vägivalla kõikide osapoolte poolt, me oleme palunud eh, austada väljendusvabadust, sõnavabadust, nõudnud, et vägivallale kiiresti reageeritaks ja me oleme äh, nõudnud, et äh, välisriigid austaks riikide suveräänsust. nüüd mõnedest konkreetsetest juhtumitest. ühe, ähm, üks on mainitud pealkirjas Iraak. väljakutsed Iraagi ees on ainulaadsed, riik on välja tulemas pikast konfliktist, äh, see vajab lepitust, ülesehitust ja ähm, ja tuleb täita rahva püüdlused parema elu järele. Need ootused tuleb täita kui me soovime, et Iraak muutuks pikas perspektiiviks stabiilseks. juulis eh, külastasin seda riiki ja oli muljetavaldav, kui kaugele see riik on jõudnud ehm, sellel teel, et eh, minna lepituse teele, ülesehituse teele, aga nägin ka, kui habras see süsteem on. protestide algusest peale me oleme palunud dialoogi ja samme eh, selleks, et tegeleda protestijate muredega, ka sellega, mis on äh, ÜRO missiooni käigus välja tulnud. kutsume üles Iraaki e, konstruktiivselt koostööd tegema kõikide naabritega aegadel, kus tema hääl tarkuse häälena on ääretult oluline piirkonnas. me, eurooplased, oleme alati öelnud, et me tahame aidata Iraagi inimestel saavutada rahu ja Iraagi rahvas seda praegu soovib. me oleme jätkuvalt e, nende kõrval, toetame neid, et et neist saaks tugevam, õiglasem demokraatia. ka Iraani protestid on tulenenud sellest, et ollakse ähm, mures majanduslike raskuste pärast, äh, rahvas on rahumeelselt demonstreerinud ja vägivalla ebaproportsionaalne kasutamine ei olnud kuidagi äh, õigustatud ähm, vastavad äh, sõltumatud asutused peavad toimunut analüüsima, uurima tuleb tõesti tagada vaba teabevoog ja juurdepääs internetile igal ajal ja lubage juurde lisada, see on selge ilms-, selge, aga oluline on taaskord seda mainida, et mm, sellel ei ole mitte midagi tegemist mm, tuumalepingu ellurakendamisega Iraaniga.